puudutavad äh, komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldust olukorra kohta Lõuna-Sudaanis. Do subito la äh, parola al ministro äh. ja ma annan sõna minister Kurkulasele, palun minister. president, honorable members, first of all let me start. president parlamendiliikmed, kõigepealt lubage mul öelda, et meid kurvastab äh, see teade, et üle kahesaja inimese said surma põgenedes vägivalla eest praamil, mis põhja läks. me mõtleme ohvritele ja tunneme kaasa nende pereliikmetele praegune konflikt on äh, jõudnud Lõuna-Sudaani kodanikeni ja Euroopa Liit on eriti mures humanitaarolukorra halvenemise pärast ja seoses nende teadetega, mis tulevad regioonist ja puudutavad inimõiguste rikkumisi viimastel hinnangutel on üle kümne tuhande inimese surma saanud, tapetud ja üle neljasaja tuhande inimese on Lõuna-Sudaanis sunnitud kodust lahkuma ja viiskümmend tuhat inimest on üldse riigist põgenenud. Lõuna-Sudaani rahva kannatustest läheb see kriis kaugemale, ähvardab kogu regiooni ebastabiilsusega, konfliktide ja vaesusega. see, mis toimub Lõuna-Sudaanis, on oluline kogu Euroopa Liidu jaoks. me oleme otsustanud aidata kaasa vägivalla lõpetamisele, käitume otsustavalt, et jõuda poliitiliste läbirääkimisteni, et Lõuna-Sudaani liidrid saaksid konflikti ja oma erimeelsused rahumeelselt ning demokraatlikult lahendatud. Euroopa Liit koos rahvusvahelise kogukonnaga on otsustanud ära hoida kriis, mis võib äh, edasi kodusõjaks minna. me oleme lubanud koos rahvusvahelise arenguametiga vahendada konflikti osapooli, nõuda kohest relvarahu ja luua alus demokraatlikule poliitilisele lahendusele. Pro de Kaiser koostas eelmise aasta detsembris selle piirkonna kohta raporti, tuues välja kõik need väljakutsed, mis Lõuna-Sudaani ees seisavad. me kiidame igati rahvusvahelist arenguagentuuri tema töö eest, vahendades konflikti osapooli, julgustades kohalikke osapooli lahendama rahumeelselt erimeelsused ja ära hoida kodusõda. Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja Lady Ashton on samuti tervitanud rahukõneluste alustamist ning on soovinud, et piirkonnale antaks kiirelt humanitaarabi väga tähtis on kohene relvarahu, mille üle ka järelevalvet teostatakse, see on ainus võimalus päästa Lõuna-Sudaani kodanikud äh, järgnevatest kannastustest. me soovime, et äh, relvarahu leping allkirjastataks nii kiiresti kui võimalik ja president äh, Kiir on sellele ka viidanud see on eeltingimus kaasavale poliitilisele dialoogile. tähtis on kõiki poliitik-, äh, poliitilisi liidreid, juhtfiguure kaasata, kellest osa on praegu kinni peetud. samuti on tähtis edasise vägivalla ärahoidmine ja ma tahaksin täiesti selge sõna, selgesõnaliselt välja öelda, et need, kes vägivalda toetavad, takistavad poliitilisi protsesse, rahupingutusi, eelkõige IGATi tegevust regioonis ning konflikti rahumeelset lahendamist. Need isikud peaksid endale oma tegevuse eest vastut-, aru andma. Euroopa Liit on otsustavalt valmis kõiki diplomaatilisi kanaleid kasutama, et rahupingutused vilja kannaksid ning eh, piirkonna eriesindaja Aleksander Rondos on kahekümne viiendast detsembrist alates väsimatut tööd teinud selleks, et eh, konsensust leida täiendada IGATi jõupingutusi ja Euroopa Liit on pakkunud oma poliitilist, aga ka finantstuge. tähtis on see, et me toetaksime IGATi tööd ja annaksime võimaluse rahu äh, läbirääkimistel edasi areneda me oleme väga mures nende aruannete pärast, mis räägivad pidevatest inimõiguste rikkumist, rikkumistest. inimõigusi tuleb austada. me tervitame ka Aafrika Liidu otsust inimõiguste rikkumise uurimise komisjoni loomisest alates viieteistkümnendast detsembrist kaks tuhat kolmteist samuti äh, peab see komisjon uurima vägivalla põhjusi. me toetame samuti ka jätkuvat, jätkuvalt ÜRO missiooni tegevust Sudaanis, äh, nii et see missioon suudaks ka oma tsiviilmissiooni, tsiviilülesandeid täita. Euroopa Liidu delegatsioon ja humanitaarabi äh, amet on pakkunud Sudaani ähm, kodanikele tuge, koordineerinud evakueerimist, äh, eriti ähm, toetanud neid kodanikke, kes on pärit Jubast. Euroopa Liit jätkab humanitaarabi andmist. Äh, kahekümne kolmandal detsembril teatas volinik Georgieva täiendavalt viiekümne miljoni euro eraldamisest sanitaarvajadusteks, toiduks, puhta veega varustamiseks, eluasemeks. tänaseks on Euroopa Liit ja tema liikmesriigid pakkunud umbes saja seitsmekümne miljoni euro ulatuses humanitaarabi. Ähm, kriisi tulemusel on paljud elud kaotsi läinud, aga me püüa, püüame kõik teha, et regioon stabiliseeruks, et kriis ei leviks edasi. kõigi maailma liidrite ülesanne on tagada see, et kriis ei areneks edasi ähm,. vaenutegevuse lõpetamine, dialoogi pidamine on kõige tähtsamad kui me unustame selle, siis peavad Lõuna-Sudaani kodanikud liiga kallist hinda maksma. Nad on võidelnud oma vabaduse eest nii julgelt ja seetõttu peame me toetama igati kõiki jõupingutusi selle protsessi toetamisel. Euroopa Liit on valmis selleks kõik tegema, tänan suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel saab sõna härra Preeda Rahvapartei nimel kaheks minutiks. suur tänu, president. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal meie parlament, te kindlasti mäletate seda, võttis vastu proua de Kaiseri raporti see oli suurepärane raport, mis puudutas erinevate hõimude püüdlusi Lõuna-Sudaanis, kuid kahjuks kohe pärast seda, kui me olime raporti vastu võtnud, äh, puhkesid konfliktid äh, erinevate äh, rühmade vahel, eriti valitsuse ja opositsiooni esindavate jõudude vahel ja selle konflikti tagajärjed on olnud õudsed ma olen tihti väliskomisjonis rääkinud äh, poliitilisest ebastabiilsest olukorrast sealses piirkonnas, kuid mulle tunnistada, et ma poleks iial uskunud, et äh, olukord võib nii käest ära minna. on jäänud oh, on oht, et äh, isegi Lõuna-Sudaan lõheneb veel kaheks riigiks Lõuna, Lõuna-Lõuna-Sudaan ja Põhja-Lõuna-Sudaan Nendes konfliktides on väga paljud inimesed surma saanud, me näeme, kuidas inimõigusi äh, tallatakse jalge alla, seda eriti just viimastel nädalatel. ja just sellepärast ma arvan, et me peaksime tervitama kõiki positiivseid märke, mis sealt piirkonnast tulevad. nõukogu esindaja toonitas ja ma olen sellega nõus, et on väga hea, et Aafrika Liit on, soovib kokku kutsuda uurimiskomisjoni. poliitilises mõttes nii president Salva Kiie kui ka Riek Machar peaksid nüüd tõesti vastutust kandma, sest nemad on mõlemad vastutavad inimõiguste rikkumise öö, eest praeguses olu-, praegusest olukorrast on võimalik välja tulla ainult siis, kui äh, lahingud lõpetatakse päevapealt ja hakatakse pidama poliitilist dialoogi. komisjon ja üld, üleüldse Euroopa Liit peaks ka edaspidi Lõuna-Sudaani toetama, aga samamoodi peaks toetama ka sealset lepitusprotsessi, aitäh! suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua De Kaiser, kaks minutit. suur tänu, proua president! me oleme väga kurvad, kui me kuulsime sellest, äh, kuidas Lõuna-Sudaani äh, inimesed põgenevad oma kodust äh, ja sellest praamiõnnetusest. Need inimesed väärivad paremat. ja tahaksin siinkohal öelda, et me tunnustame neid. Euroopa Liidu delegatsioon on väga head tööd äh, teinud ja tahaksin eriti öelda, äh, rõhutada seda, et Tšubas on jäänud veel kolm Euroopa Liidu delegatsiooni liiget, nad on, teevad suurepärast tööd. Euroopa Liit, rahvusvaheline kogukond, Troika, äh, kuhu kuulub USA, Norra ja Ühendkuningriik, on teinud ka väga head tööd, aga tõesti, kui Lõuna-Sudaan kuulutas ennast iseseisvaks, ei olnud veel neil ühtegi riigiametit, äh, äh, ei olnud riigistruktuuri loodud ja siis, kui meie resolutsiooni hääletasime detsembris, siis rõhutasime äh, samuti, et väga tähtis on stabiilsuse loomine, demokraatia tagamine, hariduse andmine, ähm, püüe ära hoida etnilisi konflikte, relvakonflikte, see kõik ähm, tähendas ka seda, et, et väga palju on piirkonnas erinevaid riske, kuid me ei kujutanud ette, ähm, milliseid ohte äh, võib veel tekkida. ja nüüd kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oleme me toetanud selle riigi arengut sadade miljonite eurodega ja me kavatseme teha seda jätkuvalt kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. me toetame igati, me toetame Aafrika Liitu, tuleb jätkata tööd, aga tõesti tuleb järele mõelda koos äh, Aafrika Liiduga, millest tulenevad Lõuna-Sudaani probleemid, äh, millised on äh, selle riigi valitsuse probleemid, kuidas ära hoida korruptsiooni, sest kõik see põhjustab konflikte, ärgem kaotagem lootust. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel härra Michel. suur tänu äh, nõukogu esindaja, parlamendi president, kolleegid. Lõuna-Sudaani kriis äh, loomulikult tuleneb erinevatest põhjustest, etnilised erinevused, majanduslik olukord, äh, nafta tulu äh, ei ole piisav ja naabrid on keerulised. Prode Kaiseri raport oli suurepärane, seal olid juba kõik ohud, riskid, ja ebakindlus välja toodud. nii nagu äh, proua de Kaiser ütles, kahe aastaga ei ole eriti palju muutunud riigis, aga nüüd me peame arvestama, et äh, tuhanded inimesed on kodust lahkuma sunnitud, põgenevad ja see ohustab kogu regiooni stabiilsust, Ugandat, Aafrika sarve, ja Kesk-Aafrika Vabariigis on samuti äh, konfliktne olukord äh, ning lahendust pole näha. Äh, muidugi on õige, et me peame president Salva Kiirile ja tema rivaalile, asepresidendile meelde tuletama, et ka nemad peavad ära hoidma vägivalla kasvu tervitame rahuläbirääkimisi, mis algasid kuuendal jaanuaril. loomulikult on tähtis otsekohe relvarahu jalule seada, dialoogi jätkata, dialoogis peavad osalema kõik jõud, kaasa arvatud praegused poliitvangid ning samuti tervitan Hildur Johnsoni tööd, kes juhib ÜRO missiooni, väga oluline on tema vahendustegevus ning igati tegevus regioonis, mis kõik püüavad konstitutsioonilist korda taastada. Euroopa Liidu tegevus Lõuna, Lõuna-Sudaanis on samuti väga oluline seetõttu peab ette nägema Euroopa Liidu ähm, esin-, eriesindaja eh, mandaati Somaali poolsaarel eh, pikendada, sest ta on eh, oluliseks isikuks kontaktide loomisel Lõuna-Sudaaniga ja loomulikult see on ka üks märk, mis näitab, et Euroopa Liit on huvitatud piirkonna arengust samuti on tähtis jälgida, et äh, inimõiguste rikkumisi toime ei pandaks, et need, kes inimõigusi rikuvad, võetakse vastutusele ja äh, tagada see, et rahuläbirääkimised aitaksid ära hoida kodusõja. tänan. suur tänu. härra, proua Düran ei ole saalis ja sellega me jõuame konservatiivide esindaja härra Tänaku juurde. uskumatu, et alles kuu aega tagasi nii mitmed meist tõusime siin püsti ja toetasime äh, Lõuna-Sudaani saavutatud edu pärast iseseisvust. Äh, Lõuna-Sudaan on olnud eeskujuks aastaid ja me julgustasime selle uuel demokraatlikul riigil äh, demokra-, demokraatika reformide vee ja paari lühikese nädala jooksul läbi poliitilise rivaalitsemise ja äh, Äh, rahulolematuse valitsusega äh, sattunud uute olukorda ja äh, tekkinud hõimude vahelised pinged ja tekkis ka konflikt Salva Kiiri ja Rick Machari vahel ja selle tulemusena on nüüd kümme tuhat inimest kaotanud ja nelisada tuhat inimest on muutunud siseriiklikeks paganikega. kakssada tuhat inimest on aga uppunud, püüdes põgeneda riigi, see näitab, millisele meeleheitel nad on viinud ja milliseid äärmuslikke meetmeid nad kasutavad selleks, et põgeneda Äh, Lõuna-Sudan, arvestades seda, et ta on alles embrüonaalses arengus rahvusriigina ja on alati olnud väga habras riik Äh, kus puuduvad vajalikud institutsioonid, seetõttu on siiski ebaselge, kui palju survet, verevalamist ta suudab äh, vastu pida, kuni riik kokku variseb. selle tulemused saaksid olema katastroofilised nii selle riigi rahvale ja oleks ka destabiliseerimiseks äh, teguriks Aafrika sarve piirkonnas ja seetõttu Euroopa Liidus paljud need, kes toetasid selle nimel, et toetada Lõuna-Sudaani, eh, peaksid nüüd tugevdama oma jõupingutusi, et saavutada kiiresti relvarahul ja ma tahaksin avaldada tänu Aleksander Rondusele, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Aafrika saarel ja samuti ka valitsustevahelise arenguametit ja ÜRO missiooni Nad peavad ära kasutama kõiki olemasolevad vahendid, et toetada pagulasi eh, eh, ja kui läbirääkimised äh, kukuvad läbi, siis võib puhkeda äh, ulatuslik etniline sidesõna ja seetõttu Euroopa Liit peaks igati abistama seda riiki ja pakkuma ka humanitaarset abi ja ma toetan ka Aafrika Liidu algatust äh, moodustada uurimiskomisjon möödunud aasta detsembris toime pandud inimsustevastane kuritegude uurimisega äh,. ja ähm, kõik sõltub praegu äh, Äh, selle riigi juhtide julgusest ja riigimehelikkusest. Lõuna-Sudaan ei saa endale lubada verist kodusõda ja oma rahva ning äh, riigi nimel peaksid nad tegema kõike, et sellele praegu piir panna. suur tänu ja kuue nimel Sabine Lösing. kui vaadata Euroopast vägivaldseid konflikte Aafrikas, siis ikka ja jälle toome me välja etnilised konfliktid. seda sellepärast, et see on tõesti juba klišee ja peale selle vastutab see, vabastab see meid vastutusest. kas praegune sõda tuli nagu välk selgest taevast? ajakirjandus üritab meid seda uskuma panna, samamoodi nagu ka arutelud siin kojas. ja seal ei mängi mitte mängit rolli see, et tegelikult põhjused peituvad katastroofilises majanduslikus olukorras, ressursside ebavõrdses jaotuses. konfliktid Lõuna-Sudaanis on võimuvõitlus mitmetasandiline võimuvõitlus ja väga paljud osalised seal sõltuvad lääneriikide toetusest. see, et tegemist on etniliste rühmitustega, on kõigest väikene osa sellest konfliktist. Lõuna-Sudaanis pigem on lääne ettevõtted arvestanud geostrateegiliste huvidega. Nad on arvestanud ainult oma huvidega Lõuna-Sudaani rahvas aga elab hoolimata sellest, et riigil on suured naftavalud, naftavarud maailma ühe kõige vaesemas riigis. ja ma arvan, et siin ainult etnilisest konfliktist rääkida on väga küüniline. see konflikt võib kogu regiooni haarata, isegi kogu maailma. sellepärast nõuan ma, et kohe tuleb kogu relvaeksport Lõuna-Sudaani ja kogu piirkonda lõpetada. see konflikt äh, Äh, tuleb lahendada, arvestades tegelike konflikti põhjustega, aitäh! suur tänu! ja nüüd saavad sõna ülejäänud kõnelejad, registreeritud kõneleja, kõigepealt proua Gabriel, palun! suur tänu! proua president, Lõuna-Sudaani osakond on eriti murettekitav, me teame seda kõik, olukord oli äh, väga keeruline juba äh, selle verise konflikti pärast, kuid nüüd on oht, et konflikt levib kogu regiooni. iga hinna eest tuleb sõda vältida, eriti äh, vältida etnilisi konflikte, tuleb mõlemale osapoolele meelde tuletada, et äh, ka naisi ja lapsi tuleb kaitsta, tsiviilannikkonda tuleb kaitsta, humanitaarolukord on väga oluline äh, ja tsiviilelanikkonna kaitse on eelkõige kohaliku valitsuse ülesanne, samuti äh, tuleb seda meelde tuletada mässulistele, et konflikte ei saa lahendada relvadega. tuleb kasutada demokraatlikke vahendeid rahvusvaheline arenguabiorganisatsioon IGAT peab jääma kohale, rahvusvaheline kogukond ja Euroopa Liit peavad vahendajatena tegutsema ja seda organisatsiooni toetama, samuti tuleb ära kasutada Aafrika Liidu võimalusi konflikti ähm, leviku ärahoidmisel dialoog, dialoog kodanikuühiskonnaga erinevate etniliste gruppide vahel on eluliselt tähtis. samuti tuleb meenutada, et riigihaldus, kõikide ressursside haldamine peab olema läbipaistev. me peame omalt poolt tegema kõik selleks, et maailma kõige noorem riik ei jääks ainult efemeerseks nähtuseks. tänan. suur tänu härra Cortes Lastra, palun järgmisena. suur tänu, proua president! seal piirkonnas on kolm miljonit inimest, kes, kaks miljonit põgenikku, sadu tuhandeid surnuid. ja nemad kõik vaatavad meie poole ning nõuavad, et rünnakud tsiviilühiskonna vastu lõpetataks. me peame hoolitsema selle eest, et välja töötatakse rahuplaan. juba aastaid on olnud sellel riigil konflikte põhjas asuva vennasriigiga, paljud inimesed on hukkunud ja lihtsalt üleskutsest relvarahuks enam ei piisa. Need inimesed seal nõuavad meilt lahenduse leidmist, nälja vastu võitlemist, õigusriigi põhimõtete jalule äh, seadmist ja noore rahva arengu toetamist. tee rahule eeldab ka seda, et humanitaarkoridorid avatakse, tuleb võidelda korruptsiooni vastu ja lõpetada karistamatus. on väga tähtis, et need, kes inimõiguseid on rikkunud, ka tõesti vastutavad oma tegude eest. Euroopa Liidu roll peaks olema tegusam, proaktiivsem me peame toetama seda, mida Aafrika Liit on teinud juba selleks, et vältida konflikti edasiminekut, meil tuleb üheskoos Lõuna-Sudaani valitsusega leida lahendus sellele konfliktile. suur tänu ja järgmisena saab, saavad sõna vaba mikrofoni voorus ei, siiski kõigepealt proua Gomes. kolm aastat on olnud siin äh, lahinguid, võitlusi ja seda väga suurel määral. meil tuleb teha kõik äh, erinevatel tasanditel äh, selleks, et äh, seda probleemi lahendada. selleks ja selleks, et tagada kohe relvarahu sõlmimine poliitvangid tuleb vabastada, vägivald tuleb lõpetada ja inimõiguste rikkujad peavad vastutama tegude eest. vägivallaga ei ole võimalik midagi lahendada. rahvusvaheline üldsus on viimastel aastatel juba öö, äh, pumbanud sinna piirkonda mitmeid miljoneid selleks, et taristu Lõuna-Sudaanis üles ehitada. me peame selle strateegia veel kord üle vaatama, sest tegelikult me räägime siin ainult eliidi huvidest piirkonnas, mis muutub üha autoriteetsemaks, mis toetab korruptsiooni erinevates äh, etnilistes rühmastes, rühmades. etnilist vägivalda toetatakse ja see levib kulutulena. ning just sellepärast peab ka Aafrika Liit nüüd lõpuks hakkama tegutsema. Aafrika Liit peab hoolitsema selle eest, et äh, võimule tuleb hiljemalt aastaks kaks tuhat viisteist üleminekuvalitsus. ka lepitusprotsess on sama tähtis ning peale selle veel tuleb ka sõltumatult uurida inimõiguste rikkumisi meie peame kõik endast oleneva tegema selleks, et Lõuna-Sudaan saaks äh, sisemised konfliktid äh, lõpetada. ja äh, looma paremaid suhteid põhjas asuva naaberriigi Sudaaniga ja peale selle peaks ka Euroopa Liidu eriesindaja mandaati pikendama. suur tänu ja nüüd tõesti vaba mikrofoni voor, ütleb proua president ja härra Stier, palun. suur tänu, proua president. Lõuna-Sudaan. Lõuna-Sudaanis viiendal detsembril eelmisel aastal algas uus vägivallalaine pärast seda, kui president ja asepresident läksid tülli kahjuks Lõuna-Sudaan ei ole pärast iseseisvumist suutnud säilitada rahu. see kõik näitab, et ähm, on, et suhted on muutunud, on tekkinud uued poliitilised ja etnilised suhted. kakssada tuhat põgenikku lisanduvad eelnevatele põgenikele, kes juba varem on Lõuna-Sudaanist põgenenud. me toetame ÜRO ja Aafrika Liidu meetmeid, mis äh, mille rakendamist alustati seitsmendal jaanuaril, kuid tundub, et ka rakendamistööga on juba satutud tupikseisu, tuleb leida lahendus, tuleb hoolitseda selle eest, et süütud inimesed ei kannataks selle konflikti all. suur tänu, järgmisena proua Pasescu, palun. suur tänu, proua president. olukord Lõuna-Sudaanis äh, võib kogu piirkonna stabiilsust ohustada kaks aastat pärast iseseisvumist näeme me, kui nõrgad on riigi institutsioonid. Nad ei ole nimelt võimelised olukorda kontrolli alla saama. meile valmistab eriti muret see, et väga suur osa tsiviilelanikkonnast on täiesti kaitsetu valitsuse vägivallarünnakute all. on äh, kümneid tuhandeid surnuid ja sama palju põgenikke. vägivald jätkub ning äh, ohvrite arv aina tõuseb kahjuks riigi humanitaarne olukord on selline, et abi ei jõua sinna, kus on seda vaja. ja seda just sellepärast, et julgeolekut kui sellist üleüldse pole olemas. kõigepealt tuleb lõpetada lahinguid, siis tuleb teha edasi läbirääkimistes mässumeelsete ja valitsuse esindajate vahel. aitäh! suur tänu! proua Korhola. aitäh! kun maailman nuorin valtio on joutunut näin sy- suur tänu, president. kui maailma kõige noorem riik on nii suurtes raskustes, võitleb oma suveräänsusesega, siis on eriti tähtis, et me annaksime sellele riigile rohkem lootust ja kogu toetuse, mida rahvuslik üldsus, rahvusvaheline üldsus saab andma. ma olen tegelikult näinud mõningaid positiivseid märke. IKAT on võtnud vahendaja rolli ja ka kohalikud institutsioonid on aru saanud, kui tähtis on nende roll lepitajana. eelmisel nädalavahetusel oli mul võimalus seda küsimust arutada kunagise Norra peaministriga härra Pundovikiga ja oli täiesti selge, et Sudaanis on tõesti vaja demokraatiaalaseid teadmisi, kuidas valitsus töötab, kuidas parlament töötab, milleks on vaja poliitilisi parteisid. on väga hea, et ähm, see organisatsioon on nii palju tähtsat tööd Lõuna-Sudaanis ära teinud ähm, koos ka teiste riikide abiga, aga Euroopa Liidu abi on väga tähtis. on väga tähtis seda abi anda just seal valitseva olukorra pärast. me peame tõesti võtma ka vastutuse enda kanda ja hiljem peaksime mõtlema selle peale, et äkki saaksime veel ka tsiviiloperatsiooni saata sinna riiki. suur tänu, järgmisena proua Kronberg Do... suur tänu, me saaksime ja peaksime tegema palju rohkem äh, selle kriisi puhul äh,. see riik vajab kirjaloomulist abi ja Euroopa Liit peaks seda pakkuma äh, me pöördume Euroopa Liidu liikmesriikide poole, äh, et nad kaaluksid äh, oma missioonide ja relvajõudude saatmist Lõuna-Sudaani ja pöördume välispoliitika kõrge esindaja poole üleskutsega kaaluda seda põhimõtteliselt. ja me peaksime ka alustama planeerimismissiooni Euroopa Liidu NAVSEC-i järgmise missiooni kohta, mis on keskendunud julgeolekusektori reformile, demobiliseerimisele, desarmeerimisele ja reintegreerimisele. me samuti kutsume kõrged esindajad toetama vajadusel ka valitsustevahelise arenguameti tööd ja kaaluma võimalust Äh, kasutama ära ka Euroopa Liidu kogemusi vahendajana, et seda protsessi edendada. me vajame paremat koordineerimist ja me vajame Euroopa Liidu, USA, Norra ja Ühendkuningriigi poolt eriesindajaid. Grazie, onorevole Verja. suur tänu, proua Verja. Merci, madame la. suur tänu, proua president meile esitatud resolutsioon ei äh, küsime, millised on äh, Lõuna-Sudaani äh, traagilise olukorra põhjused ähm, erinevad etnilised grupid ei ole kokkuleppele jõudnud, olukord on, ei ole kontrolli all, president on mm, eelkõige naftatööstuse ja naftakasumi huvides lepinguid sõlminud, sidemeid sõlminud ning need, kes on niisuguse reetliku poliitika hulga, hukka mõistnud, on vangi saadetud ja konflikt on juba põhjustanud selle, et tuhanded inimesed on põgenema sunnitud hädasti on vaja piirkonnas rahu, et vältida Rwanda stsenaariumi kordumist ja seetõttu peab Euroopa Liit oma võimalusi ära kasutama sellise protsessi toetamiseks. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna minister Kurkulasele. suur tänu, äh, president kriis Lõuna-Sudaanis sai alguse vähem kui kuu aega tagasi. ja selle põhjuseks on poliitiline võitlus. see võitlus, mis on eskaleerunud ja millega on kaasnenud ka diskrimineerimine ja vägivald. selleks, et äh, peatada veel ühe katastroofi puhkemist piirkonnas, tuleks arvestada järgmiste aspektidega. kõigepealt, seda kriisi ei ole võimalik lahendada Äh, jätkuva vägivalla abil. teiseks, valitsustevaheline Arenguamet on tegutsenud kiiresti, äh, asunud äh, vahendajana tegevuse keskpunkti ja seda tuleks tunnustada ning toetada. Euroopa Liit julgustab kõiki piirkondlikke ja rahvusvahelisi jõupingutusi selleks, et toetada valitsustevahelist arenguametit tema vahendaja rollis ja mõistab hukka välissekkumise, mis võiks veelgi süvendada poliitilist ja sõjalist pinget. kolmandaks, vaenutegevusele tuleb lõpp teha, äh, tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivald peab lõppema ja need, kes on süüdi äh, inimsusvastastes kuritegudes, tuleb võtta vastutusele. neljandaks, kuigi äh, võitlus algas vähem kui kuu aega tagasi, on selle konflikti juured sügavamad ja selle probleemi lahendust on võimalik saavutada läbi jätkusuutliku äh, poliitilise dialoogi, milles osalevad mõlemad osapooled. sellise dialoogi, mille eesmärk on sillutada teed äh, lepitusele. lõpuks, kõik osapooled peavad tagama äh, humanitaarabi tingimusteta kõikidele nendele kümnetele tuhandetele Lõuna-Sudaani meestele, naistele ja lastele, kes on selle vägivalla tõelised ohvrid. ja kui see konflikt jätkub, siis märkimisväärselt suureneb ka ulatusliku kodusõja puhkemise oht ja me pingete süvenedes rohkem tsiviilkodanikke on sunnitud põgenema riigist, äh, kriis süveneb ja need, kes jäävad kõrvale, äh, paratamatult kaasatakse konflikti. me peame tegema kõik selle nimel, et see tragöödia peatada ja me ei tohi eksida. me, kui me ebaõnnestume, siis me kõik peame vastutama selle eest. tänan comunico di aver ricevuto. suur tänu, ma olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetuseks. arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme, neljapäeval, kuueteistkümnendal jaanuaril. päevakorrapunkt näeb ette meie ühist arutelu kaubanduslepingute üle Mehhiko ja Tšiili.